läbirääkimisi kliimakaitse küsimuses peab komisjon ka silmas, et me ka, et keskkonnaküsimused oleks paremini kaasatud jär-, täiendavatesse läbirääkimistesse. suur tänu ning ka sellel, selle raporti hääletus toimub kahe näla, nädala pärast Brüsselis. järgmine on Herbert Dorfmanni raport põllumajandus ebasoot-, lootuslikult ebasoodsate tingimustega piirkondades, palun härra. suur tänu, härra president, kõrgesti austatud volinik, kallid kolleegid. me tegeleme siin raportis komisjoni teatisega põllumajanduse kohta ebasoodsate looduslike tingimustega piirkondades ja üksikasjalikult räägitakse ebasoodsate looduslike tingimustega piirkondade defineerimisest. nimelt on neid hakatud teistmoodi defineerima. ja tänapäeval toimub defineerimine rahvusriigi tasandil ja on umbes sada erinevat meedet, mida liikmesriigid kasutavad. meil ei ole ühtset meetodit ja kontrollikoda on ka mitu korda seda kritiseerinud. nüüd komisjon on teinud oma teatises ettepaneku leida uus defineerimismeetod ehk et kokku on pandud erinevad kriteeriumid, mille järgi täiesti uuel viisil ebasoodsate looduslike tingimustega piirkondi defineerida. parlamendil ei ole teada, millised on nimetatud kriteeriumite mõjud, sellepärast et äh, need andmed, äh, mida komisjon liikmesriikidelt nõudis, ei ole ta, ei ole komisjon veel saanud ja sellepärast ei ole olnud võimalik simulatsioone läbi viia. mida me selles raportis nüüd ette paneme? me leiame, et äh, ühine defineerimine on mõistlik ja hädavajalik selleks, et tagada ühtsus kogu Euroopa Liidu tasandil. me usume ka, et lähtepositsioon, mis defineerimiseks on väga hea, nimelt äh, defineeritakse neid piirkondi just selleks, et kõikide lähtepositsioon oleks sarnane, et kõik saatsid ühepalju toetusi. ja lähtepositsiooni defineerimine on väga tähtis ühise põllumajanduspoliitika jaoks ja meil on niimoodi võimalik põllumajandusega tegelemist äh, tagada nendes piirkondades, kus see muidu on looduslike tingimuste pärast väga raske me võime aga ka toodetud kaupade hindamist äh, kasutada, kuid seda pole praegusel hetkel võimalik teha, sellepärast et meil ei ole olnud võimalik äh, simulatsioone ellu viia, kuid on selgeid kahtluseid selle kohta, kas ette pandud kriteeriumid äh, on piisavad sest komisjoni ette pandud kriteeriumite puhul ei tea me, kas ette pandud kujul saaksime me igat kriteeriumit vaadata eraldi või tuleks meil kohati vaadata ka kriteeriumite kumulatsiooni, sellepärast et ebasoodsad looduslikud tingimused avalduvad erineval kujul ja vahel on täidetud mitu erinevat kriteeriumit ja võib-olla tuleks siis neid ka arvestada. ma arvan, et peale selle tuleks veel mõelda ka sellele, kas me ei peaks arvestama ka lähimuspõhimõttega jah, võib-olla on küll tähtis, et me uute kriteeriumitega loome raamistiku, aga et me annaksime liikmesriikidele, piirkondadele võimaluse üksikasjalikumalt neid kriteeriumeid paika panna. ja meil tuleks veel mõelda ka sellele, et äh, defineerimine toob endaga kindlasti kaasa selle, et teatud piirkonnad arvatakse ebasoodsate looduslike tingimustega piirkondadest välja ja nendele piirkondadele tuleks siiski mingi üleminekuaeg määrata ja lõpetuseks tahaksin veel öelda, ma arvan, et raportis on, tuleb ka see väga selgelt välja, et äh, komisjoni teatis tuleb parandada, üle vaadata, enne kui seda hakatakse rakendama, sellepärast et tegemist on väga suurte tagajärgedega kõikidele talunikele. ja lõpetuseks tahaksin tänada kõiki kolleege siin parlamendis ja ka komisjoni eh, töötajaid, kes aitasid seda raportit viimastel kuudel koostada, suur tänu! suur tänu ja nüüd on soovinud sõna härra Jaan. hallo? jaa, vielen Dank, Herr Präsident und äh, vielen Dank auch aitäh, härra president ja suur tänu ka raportöörile suurepärase raporti eest. Nende piirkondade toetamine on väga oluline osa põl ühisest põllumajanduspoliitikast selleks, et säilitada põllumajandust Euroopa Liidus. Euroopa äh, liidu, Euroopa Komisjoni äh, püüdlus selliseid kriteeriume välja töötada on igati tervitatav, aga ma äh, kahtlen selles, kas kaheksast kriteeriumist piirab, ma ei ole kindel, et need on äh, kohased ja mina ei saa aru ja ma arvan, et ka raportöör ja kogu põllumajanduskomisjon ei saanud aru, sellest, et komisjon simulatsiooni tulemusi nende kaheksa kriteeriumi puhul, nende mõjude kohta ei, meile ei andnud. minu üleskutse komisjonile oleks, et sellised asjad ei peaks nii tihti juhtuma. kui me tahame asju hinnata, siis äh, meil on neid vaja ja minu meelest äh, tähendab see, e-, see, et ei usalda parlamenti. nii et äh, selle ettepaneku puhul on veel palju teha, ma loodan, et äh, komisjon ähm, uurib härra Dorfmanni raportit, mille kohta meie ka raporti koostasime ja ma loodan, et selle teemaga saab härra Dorfmann edasi tegeleda. härra Oisling, palun aitäh, aga mina tänan härra Dorfmanni raporti eest, see, mida ta äh, raportis kirja pani, näitab, et äh, meil on äh, vaja selle teemaga tegeleda, nagu ka eelkõneleja ütles, et, et need kriteeriumid ei vasta sellele, mida on nendel piirkondadel vaja ning mina esiteks küsimuse ja arvaks, et tuleb arvesse võtta ka äh, sotsiaalsete, arvesse võtta ka sotsiaalseid küsimusi, mis nendes ebasoodsamates piirkondades suurt rolli mängivad. ma arvan, et kuna paljude e-, ettevõtete jaoks nendes piirkondades on toetused väga vajalikud ellujäämiseks, siis komisjon äh, peab mõtlema äh, sellele, et äh, neid kriteeriume täpsustada ja anda regioonidele võimalus ellu jääda. ma arvan, et äh, kui neid kriteeriume hakatakse ellu viima praegusel kujul, siis tekiks väga palju moonutusi, millest, mis ei oleks mõistetavad ja mis tekitaks välja palju mure, muret ja ebakindlust põllumajandussektoris ja seetõttu tuleks jätkata tööd nende kallal, aitäh! suur tänu ja järgmiseks Tšabatabaidi! kõnelejal ei ole mikrofoni. suur tänu, on väga tähtis, et ühine põllumajanduspoliitika hõlmaks ka teisi piirkondi, nii nagu seda on kolleeg Dortmundi raportis ka ette pandud, sest me räägime siin väga suurtest ökoloogilistest, aga ka sotsiaalsetest ohtudest, mis meie ees seisavad. meil on väga hea meel, et komisjon vastavalt paika pandud reeglitele soovib uut süsteemi luua. ma tahaksin viidata sellele, et meil ei ole diskrimineerimist mitte ainult otsetoetuste puhul, vaid meil on ka teistes valdkondades diskrimineerimist ja me teame, et liikmesriikides on erinevused väga suured. jah, meil on väga suured erinevused vee kvaliteedi osas näiteks. jaa meil te on teatud liikmesriikides veel ka stepistumise probleem ja sellepärast ma arvan, et tulevikus peab ühine poliiti-, põllumajanduspoliitika tegelema just veemajandusküsimustega? Euh, aitäh, härra president. ma sooviks tänada meie kolleegi Dorfmanni suurepärase töö eest, mis ta selle raporti kallal on teinud. ma arvan, et ta käsitleb väga hästi kõiki aspekte selle küsimuse puhul, mis ja härra, ma tahaksin pöörduda eelkõige härra voliniku poole. see, ta tööd tehakse juba kuude kaupa, see on äh, tekitanud äh, suurt rahutust meie äh, piirkondades, mille puhul, mis võib-olla tulevikus ei ole enam ebasoodsad piirkonnad ja see on väga oluline küsimus hetkel, kus paljudel tootjatel on raskusi. nii et vaja tul-, on minna edasi ja teha seda kiiresti. ma ei kavatse oota, oodata kolme aastat äh, selleks, et anda selgeid vastuseid äh, põllumajandustootjatele, keda see tsoneerimine puudutab. kiitoksia, arvamuse puhemees. proua Etsaia, palun. jah, suur tänu, härra president on väga hea, et ebasoodsate looduslike tingimustega piirkondade jaoks on nüüd eraldi raport kirjutatud ja üheks keskseks mõtteks siin on ju see, mis on majanduslikult tasuv, mis on majanduslikult tasuv majand-, praktilistes tingimustes ja seejuures on väga tähtis see, kuidas regioone defineeritakse. ma olin väga üllatunud tuleb ju arvestada ka sellega, mida varasemate reformide käigus on juba tehtud ebasoodsate tingimustega piirkondade jaoks, seda oli väga vähe. tavaliselt viidi reforme läbi nende piirkondade silmade kaudu, kus on soodsad tingimused ja seepärast on väga tähtis, et me nüüd liiguksime õiges suunas, soodsas suunas just ebasoodsate looduslike tingimustega piirkondade jaoks. meil tuleb avada uusi uksi, see kehtib nii piimakvootide kohta kui ka maasööti jätmise kohta. Zdecydowanie rolnictwa europejskiego jest bezdyskusyjne. Do jego głównych przyczyn zaliczyć należy różne warunki produkcyjne, me peaksime võtma arvesse erinevaid põllumajandustingimusi, erinevat kliimasid, erinevaid pinnaseolusid, samuti sotsiaalseid ja ajaloolisi faktoreid. enamik neist mõjutavad põllumajanduse produktiivsust ning seetõttu see võet-, seda võeti ka arvesse ÜPP paikapanemisel. ma olen ühte meelt raportööriga ja jagan tema muret sel-, nende paika pandud protsentide ja kriteeriumite osas. meil on tarvis põhjalikumat analüüsi, mõjuhinnangut, ja me peame jätkuvalt ÜPP valdkonna all toetama neid vähem soodsaid alasid. suur tänu ja nüüd ma annan sõna volinik. härra äh, president, lugupeetud parlamendiliikmed, mina tahaksin tänada härra Dorfmanni äh, suurepärase raporti raporti eest looduslikult vähem soodsate val-, piirkondade kohta. kõik ebasoodsate looduslike tingimustega piirkondade toetamise eesmärgiks on edendada jätkusuutlik jätku põllumajandust ja tagada, et maa oleks jätkuvalt kasutusel. seeläbi püütakse katta talunikele lisakulusid, mis toob neid kaasa olukorda, et nad elavad ebasoodsates loodulik, looduslikes tingimustes. kui me eemal, kui me jätame välja sotsiaal- ökonoomsed krit-, sotsiaalmajanduslikud kriteeriumid, kui me arutame, kui me paneme paika neid ebasoodsaid looduslikke tingimusi, siis seda tuleb vaadata tervikliku lähenemise kontekstis, erinevate tegevuste kontekstis, mida võimaldab nende ebasoodsate looduslike tingimustega piirkondade majandus. kui me kompenseerime talunike, talunike tegevust nendes piirkondades, kus looduslikud olud ei takista põllumajandusega tegelemist, tooks see kaasa veel täiendavaid, täiendavat konkurentsi kõik valdkonnad vajavad eraldi lähenemist ning ettepanek võtta arvesse kaugust ei ole tegelikult praktiline perifeersust määratakse erinevate kriteeriumite järel ning meil on olemas ka konkreetsed artiklid mis käsitlevad äärealadel paiknevaid piirkondi me pöördusime liikmesriikide poole ettepanekuga esitada täiendavaid ettepanekuid, mida nemad sooviksid vähem soodsate piirkondade kriteeriumitena näha. seejärel arutatakse need läbi teadlaste poolt ja pannakse paika ka alternatiivsed läv-, lävendid, kuid need alternatiivsed lävendid peavad viima sinnani, et ebasoodsad looduslikud tingimused pannakse paika kõikide jaoks ühtlaselt. ning kui me füü-, füüsiliste tunnuste põhjal oleme ebasoodsamad tingimused paika pannud, siis me peame võtma arvesse, et kõik suur tänu. suur tänu, härra volinik. sellega on arutelu lõppenud ning selle raporti osas hääletame samuti kahe nädala pärast Brüsseli